kaks resolutsiooni ettepanekut, arutelu on meil sellega lõppenud ja hääletused algavad kohe. nii et kõigepealt Bangladeshi inimõigused ja eelseisvad valimised ja sellekohane resolutsioon, meil on ühisresolutsioon nüüd viielt fraktsioonilt. ja nimeline hääletus, hääletus on avatud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd jälle nimeline hääletus, üheksas eh, lõik. hääletus algas, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd põhjenduspunkt I Äh, siin on üks suuline muudatusettepanek härra Tännokilt, aga paistab, et ta on saalist lahkunud, nii et ilma selle muudatusettepanekuta originaaltekst, kes on selle poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, ja nüüd kogu resolutsioon, hääletus on alanud, nimelise hääletus, palun. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud samuti vastu võetud. nüüd resolutsioon Katari kohta võõrtöötajate olukord, meil on siin ühisresolutsiooni ettepanek neljalt fraktsioonilt. nüüd kaheksa, lõige kaheksa originaaltekstis, kes on poolt, vastu, see ei ole päris selge, hääletame elektrooniliselt uuesti, hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd põhjenduspunkt B, originaaltekst. jälle hääletame elektrooniliselt, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud nüüd põhjenduspunkt E, originaaltekst, jälle kohe elektrooniliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. samuti vastu võetud. nii et nüüd kogu resolutsioon muudetud kujul, kes on poolt, andke märku, hääletus on elektrooniline. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, vastu võetud ja järgmisena hääletame Boliiviat, õiglast õigusemõistmist seal, Elo Toašo ja Mario Tadici juhtumit ja meil on ühine resolutsiooni ettepanek neljalt fraktsioonil, kõigepealt muudatusettepanek, kes üks, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nüüd viies muudatusettepanek, kes on poolt, vastu samuti tagasi lükatud. nüüd originaaltekst ja suuline muudatusettepanek proua de Kaiserilt. Yeah, uh, Je ne le... Il arriver. We will give it to her. Yeah. An amendment oral. Which one? Sorry. Ah. Sorry, sorry, sorry. The... <laughs> oui. The... <laughs> Euh, je voulais alerter. jah, artikkel neli, siit tahtsin välja jätta sõnad. And take concrete measures and steps, sellepärast et ma arvan, et see ei kuulu siia. välisteenistus ei peaks ise neid konkreetseid meetmeid võtma. kas on vastuväiteid sellele ettepanekule? Zwei, ja, sechs, acht, zehn, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. No, no, but it's only 10% in the afternoon, so ah, there okay. is enough opposition. Yes. Okay, das sind genügend ähm, Einwände. jah, vastuväitjaid on piisavalt. Äh, nii et originaaltekst lõige neli, eraldi hääletus, kes on originaalteksti poolt? kes on poolt? kes vastu? erapooletud, vastu võetud nüüd pärast põhjenduspunkti A esimene muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. pärast G põhjenduspunkti teine muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, ka see on tagasi lükatud, nii et kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, vastu võetud. nii et, kallid kolleegid, selle eh, istungi protokoll eh, kinnitatakse järgmisel istungil, kui vahepeal vastuväiteid sellele ei tule. ja edastame selle kõigile asjakohastele organitele. nii et igatahes ma soovin teile nüüd kõigile head koduteed. härra Odilt on protseduuriline küsimus